siis loeme need kinnitatuteks. ma olen saanud nõukogu seisukohad määruse kohta, mis puudutab äh, liikmesriikide haldusasutuste vastastikust abistamist ja samuti määruse, äh, mis puudutab Euroopa kohut ning äh, Eh, nende määruste pealkirjad lisatakse siis selle istungi koosoleku protokollile. kolmekuune tähtaeg hakkab siis jooksma alates homsest, kümnendast juulist kaks tuhat viisteist. Eh, nii et meie tänase, täna pärastlõunase